Buongiorno cari colleghi, <clears throat> abbiamo... tere päevast, kallid kolleegid. täna on meil siin kõigepealt ette nähtud kohtumine John Hogiga, kes on Austraalia senati esimees ja tema peab meile, peab meile nüüd ettekande Euroopa Liidu suhetest Austraaliaga nagu me kõik teame, äh, kohtume me veel ka koos rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga ja me räägime seal ka majandussuhetest Austraaliaga sest äh, tegemist on tähtsate suhetega isegi siis, kui piirkonnad on üksteisest väga kaugel. meie suhted ei ole mitte ainult majanduslikul tasandil, vaid me räägime ka ühistest väärtustest ja ka sellest, kuidas me jagame ühiseid väärtusi maailmas, nii et meil on väga palju erinevaid teemavaldkondi, millest rääkida, ma siin nimetasin ainult mõnda. Äh, me võitleme koos terrorismi vastu, julgeoleku ja kaitse küsimused on tähtsad äh, nagu ka koostöö multilateraalsel tasandil ja ka muidugi kliimamuutuste vastane võitlus. me teame ju kõik, millist strateegilist rolli Austraalia mängib eh, just Ida-Aasias. tegemist on eh, rolliga, mille puhul Austraalia on eriti tähtis meie jaoks kui partner, et aru saada sellest, mis seal toimub ja meil on, loodan, et te oskate ka selle kohta meile informatsiooni anda. ja et te siis võib-olla meile ka natukene avaksite silmi seeläbi, et vastate meie küsimustele enne kui ma alustan ettekandega, tahaksin kõigepealt meie komisjoni aseesimehele sõna anda. Uh, thank you, Chairman, and uh, welcome, Senator, to this. suur tänu, härra esimees. ma loodan, et teil on olnud väga huvitav visiit siiamaani ja asjad, mis on juhtunud olukord on äh, muutunud viimasel ajal väga palju ja seda just Lissaboni lepingu jõustumisega ning äh, äh, me oleme nüüd pidanud läbirääkimisi lepingute sõlmimise üle, me oleme kogu seadusloome kaasanud. nii et mul on väga hea meel, et te täna siia tulite ja mõned küsimused nagu rahvusvaheline kaubandus on tähtsad ja mind tõesti huvitab see, mida te tahate öelda komisjoni teatise kohta Doha läbirääkimiste vooru kohta. väga paljud olid pettunud, mina olen üks nendest, kes usub äh, multilateraalsetesse, mitte kahepoolsetesse läbirääkimisse, tegemist oli arenguvooruga ja me tõesti loodame aidata neid riike, mis vajavad meie abi. see nii et äh, see otsus on nüüd vastu võetud. kas meil on ka mõni alternatiivne strateegia ja mind tõesti huvitaks, millised on teie seisukohad selle kohta, sest tundub, et Doha läbirääkimiste voor on läbi kukkunud. meil on olnud äh, äh, tõesti pikka aega juba põlvkondi kaubandussuhted Austraaliaga ja äh, siis, kui me liitusime Euroopa Liiduga, siis me ka tegelikult äh, sõlmisime Euroopa Liiduga lepingud ja ma tahaksingi teada, mida teie arvate kahepoolsetest lepingutest, millised on kaubandusläbirääkimiste probleemid Euroopa Liiduga ja kas te olete mõelnud millelegi äh, olete mõelnud ka sellele, millised oleksid nende läbirääkimiste tagajärjed teile, see oleks minu poolt kõik, suur tänu, et andsite ka mulle sissejuhatuseks sõna, härra esimees, ja ma arvan, et nüüd võime anda sõna senaator Hoogile. suur tänu ja palun, härra Hoog, teil on sõna sure.. suur aitäh, härra esimees, selle äärmiselt sooja tervituse eest ja äh, ütlen, et Euroopa Liit Liitu ei külasta ma mitte esimest korda. esimest korda äh, käisin siin senati esimehena eelmisel aastal ning kohtusin Austraalia Uus-Meremaa delegatsiooniga. ütlen kohe alguses äh, selgelt, et äh, mina esindan parlamenti kui sellist, mitte aga täidesaatvat valitsust. tõest-, toitan selle erisuse alati üsna selgelt, nii et inimesed mõistaksid, et minu äh, kui kahe parlamendi äh, juhtiva tegelase fookuseks äh, on kindlustada, et parlamentidevahelist suhet edendatakse selliste parlamentide vahel NATO Liidu ja Austraalia parlamendid. on inimesi, kes arvavad, et teen selle eristuse kergekäeliselt, aga tegelikult mitte, sest äh, kindlasti on äh, olemaid erinevaid, olemas erinevaid võimalusi ministritevahelistes ning juhtidevahelistes suhetes, kus äh, nendel on erilised ja unikaalsed suhted ning diskussioonid, aga parlamentääride tasemel, seadusandjate tasemel on meil unikaalne võimalus äh, mõtteid vahetada ning arvamusi vahetada ning äh, selle kaudu ka äh, aidata iseennast kui seadusandjaid. ainult kaheksa nädalat tagasi äh, tervitasin ma delegatsiooni Austraalias ja seda Äh, Austraalia Euroopa Liidu delegatsiooni suhete kolmekümnendal aastapäeval. leian, et on oluline mõista, et äh, nende suhete olulisus äh, on nüüd samavõrra suurenenud pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping ning mul on ka hea meel, et seda kohe mainiti mitte, et see küll meil kunagi päevakorrast puudu oleks olnud, aga nüüd oleme me saanud aru, kuivõrd oluline see on meie suhted Euroopa Liiduga ning äh, saatsime Euroopa Liidule ka selge sõnumi sellest, et valitsuse suhtumine on muutunud, äh, määrates ametisse oma hetke suursaadiku, suursaadik Brendan Nelsoni ja see Äh, loodetavasti saatis teile selge sõnumi selle kohta, kuivõrd intensiivsed on meievahelised suhted ning kuivõrd suur on meie soov tagada, et äh, me töötame ka pikas perspektiivis üksteise huvides. Äh, on öeldud, et meil on terve hulk ühiseid väärtusi ning sellega ma olen nõus ning kindlasti on tunduvalt rohkem seda, mis meid ühendab, kui seda, mis meid eh, eristab. ning eh, mees on tihe koostöö, eh, kas siis näiteks kliimamuutuste vastases võitluses, aga siin on ka Euroopa Liidul võimalus teha meiega tihedamat koostööd suhetes Kagu-Aasiaga. me kindlasti peame enda, ennast osa, osana Aasiast. me oleme pikaajaline osaline Aasia küsimustes ning eh, oleme välja arendanud märkimisväärse eh, suhte Hiinaga, seda pikema perioodi vältel. ning eh, peaaegu kaks aastat tagasi tänu nendele tihedatele suhetele, mis meil on Hiinaga ning mis minul isiklikult oli tolleaegse Hiina suursaadikuga Austraalias, äh, saime me viia Austraalia poliitikate delegatsiooni Tiibetisse. mina olin esimene Austraalia öö, äh, poliitiline juht parlamendist, kes öö, äh, sai parlamentaarse delegatsiooni Tiibetisse viia ja seda kahekümne aasta jooksul Äh, ning äh, seda hoolimata sellest, et äh, poolteist aastat varem olid Tiibetis kerkinud esile tõsised inimõiguste küsimused. nii et ma arvan, et meil on päris palju, mida lauale tuua meie suhetes Euroopa Liiduga. aga ütlen ka, et me ei näe seda lihtsalt suhtena Euroopa Liiduna kollektiiviga, noh me hindame ka väga neid paljusid kahepoolseid suhteid, mille me oleme suutnud luua pika ajaperioodi vältel ning loomulikult jätkame tööd nende kahepoolsete suhetega, nagu on nähtunud ka viimase paari nädala jooksul minu visiitidest Kreekasse, Rootsi ning Taani ning ka Ühendkuningriiki. niisiis me ei ürita mitte lihtsalt edendada sellist ühte suhete taset, äh, suhteid Euroopa Liiduga, me näeme, et äh, omavahelised suhted on samuti olulised. mis puudutab kaubandusküsimusi, siis äh, selle jätaksin tavapäraselt kaubandusministrile, kes kindlasti omab tunduvalt rohkem pädevust siin küsimuses kui mina, aga ma arvan, et täna pärastlõunal hmm, võin ma siiski nii kaugele minna, et ütlen, et äh, oleme alati teinud äh, taustal tööd selleks, et tagada, et Doha läbirääkimiste voor oleks edukas. usume ja seda parteiüleselt, et äh, kui me tahame tagada kindlat tulevikku mitte ainult Austraalia majanduspiirkonnas, vaid kogu maailmas, siis eh, peab tõsiselt tegelema eh, vabakaubanduse küsimusega, sest eh, muidu tegelik areng takerdub ning me satume ülemaailmsetesse majandusprobleemidesse. oleme olnud kaubandusliberaliseerimise toetajate esirinnas juba pikal perioodil ja vähemalt minu valitsuse eelistus on alati olnud äh, mitmepoolne foorum, selle asemel, et kasutada kahepoolseid suhteid. aga arvestades, millised raskused on tekkinud mitmepoolsetes foorumites, oleme me Äh, leppinud, äh, sõlminud terve rea kahepoolseid vabakaubanduslepinguid üsna edukalt ning meie arvates on see parandanud märkimisväärselt meie majandusolukorda. nagu teada, olid meie ees äh, keerukad küsimused ülemaailmse finantskriisi tagajärjel, samamoodi nagu ka Euroopa oli probleemides tegime suure investeeringu stiimulite paketti, aga mitte ainult ei äh, jäänud me puutumata äh, majanduslangusest selle stiimulipaketi tagajärjel, usume, et meie kauplemissuhtumise tagajärjel suutsime me väljuda finantskriisi hullemast osast meie majandusele väga soodsalt meie majandus on äh, teatud mõttes tugevas kasvuperioodis ning äh, isegi täna olen ma hämmastunud selle üle, kuidas äh, meie valuutakurss on võrreldes paljude valuutadega maailmas ning isiklikul olen, olen ma väga tänulik, sest see muudab minu elu tunduvalt odavamaks, kui ma käin oma naisega koos visiitidel Eh, see säästab mulle raha, ma saan selle raha eest rohkem, kui ma varem sain. ja see tõesti näitab seda, kuidas eh, meie majandus on märkimisväärselt paranenud. kas me tahaksime näha, et kaubandust veel rohkem liberaliseeritaks, vastus on kõige lihtsamalt jah, sest äh, usume, et äh, see äh, võimaldaks äh, sellist tööhõivet, äh, mis äh, lubaks meil täita oma kohustust, anda väärikust, eneseaustust Austraalia majanduse subjektidele. mida on vaja sellistes tingimustes, on see, et me saame minna üle sealt, kus tööstus varem oli, sealt, kus majanduskeskkond varem oli selline, mis eksisteeris äh, ajal, kui neid küsimusi alguses uurima hakati, sinna, kuhu te jõuate siis, kui te olete saavutanud oma läbirääkimiste tulemused. me ei kujutle, et äh, siin ei oleks keerukaid küsimusi. üks äh, küsimus, mis meie poolt igasugustes kaubandusläbirääkimistel lauale jõuab, on põllumajandustoodete küsimus teame, kuivõrd äh, tundlik on see küsimus äh, sellistes foorumites nagu see siin, aga selgelt äh, on see oluline küsimus. ma ainult puudutasin seda teemat ja ma tean, et te hea meelega sooviksite minu käest küsida küsimusi, loodetavasti saan neile siis anda ka vastuseid. lõpetan siiski siinkohal. ja kindlasti äh, äh, ei pea ütlema, et meil on äh, parlamendis äh, välisasjade komisjon, mis ühendab mõlemat koda, kus on nii senati kui esindajatekoja liikmed ning äh, see tegeleb, komisjon tegeleb erinevate küsimustega, sealhulgas kaitseküsimused, kaubandusküsimused ning inimõiguste küsimused, kus keskendutaksegi nendele konkreetsetele teemadele, nii et loodetavasti te näete, et me oleme äärmiselt huvitatud nendest küsimustest ning alati valmis äh, suhtleme oma kolleegidega Euroopa Liidus, aitäh. Grazie, presidente, è stato un'esposizione suur tänu, härra esimees. tänu. tegemist oli tõesti väga ülevaatliku sissejuhatusega ja nüüd alustaksime arutelu, kui parlamendisaadikud soovivad teha kommentaare, märkusi või küsida küsimusi. ja senaator Hoog nagu juba lubas teiega ka väidelda ja härra Kaalep, palun. suur tänu, härra esimees. tundub, et siin kukkus vesi ümber, mitte mingit suurt maavärinat ei toimunud suur tänu ja tere tulemast meie komisjoni. mina tahaksin tõstatada küsimuse, mida teie ei puudutanud oma sissejuhatuses, aga millega mina tegelesin paar aastat tagasi, siis kui ma olin parlamentaarse assamblee liige ja te teate, et äh, AKV osas Vaikne ookean on väga suureks äh, piirkonnaks ja me oleme kuulnud, et äh, Fidži ja mõned teised äh, riigid nagu Salomoni riigid üritavad olukorda destabiliseerida. Papua Uus-Guinea samamoodi üks suuremaid äh, AKV riike ja minu küsimus oleks teile et kuidas teie näete seda destabiliseerivat tegurit ja seda, mis toimub Fidžil, Salomoni saartel? kas teil on äh, ka probleeme illegaalse sisserändega, kas see puudutab teie sisserändepoliitikat? meil on Euroopa Liidus äh, arengufond nende riikide abistamiseks. kas teie näete mingeid koostöövõimalusi selleks, et üheskoos investeerida? In respective, we have always watched very closely, as we would say, in our backyard. We have established me oleme jah, meie jaoks see piirkond on nagu meie tagahoov ning meil on loodud selle jaoks ka eraldi ministeerium, et edendada nende riikidega paremaid suhteid. eriti, mis puudutab öö, loode piirkonda. Fidži puhul ei ole me üritanud ise mingisugust lahendust peale suruda me oleme üritanud koostööd teha eh, Edela eh, Vaikse ookeani eh, riikidega, leidmaks harmooniline lahendus. me oleme küll äh, liidrirollis nendes küsimustes, aga me teeme suurt koostööd ka Uus-Meremaa äh, valitsusega, tagamaks, et lahendus oleks võimalikult hea. me oleme suurendanud arenguabi selle piirkonna jaoks, eriti aitamaks kaasa valitsussektori ning õigusriigi arendamisele, teenuste pakkumisele, esmaste teenuste pakkumisele ning samuti oleme tegelenud HIV, äh, AIDSi valdkonnas me oleme üritanud tagada stabiilsust selles piirkonnas. mis puudutab Paapa Uus-Guineat, siis suhted on meil nendega head. ma tean, et sageli meie parlament võõrustab näiteks Solomoni saarte või äh, näiteks Togo või Pabuus-Guinea esindajaid. Tonga puhul näiteks, seal on käimas suured reformid, edendamaks demokraatia olukorda. siis kahekümne viiendal mail vist külastan ma isiklikult Tongat toimuvad üldised arutelud nendega selles osas, kuidas suurendada läbipaistvust ning vastutust vastavalt uuele põhiseadusele. ma võin teile kinnitada, et mitte mingisugusel juhul ei lähe ma neile äh, mingisuguseid äh, õppetunde andma. Nad on külastanud meie parlamenti, on jälginud seal toimuvat ning äh, nende tegevuse läbi on, suurenevad ka nende riigi, eh, nende riik, eh, inimeste võimalused seal riigis. tegutseme aktiivselt ka Indoneesiaga, tegemist on ju ühe suure, suurima rahvusega meie piirkonnas, ta on meie naaber ning me peame tagama, et suhted nendega on head. ma mainin seda küsimust, kuna see on seotud ebaseadusliku sisserändega. ma tean, et eh, sellega on probleeme ka teatud Euroopa piirkondades see on probleemiks ka meile, aga mitte sellises suurusjärgus. ning see probleem ei ole seotud otseselt meie öö, põhjanaabrite öö, või öö, Loode Vaikse ookeani, Edela Vaikse ookeani saartega, vaid pigem riikidega nagu Malaisia, Indoneesia ning siis sealt üle väga ohtlike vete äh, äh, ähm, saabuvad äh, need inimesed meile. ma tean, mis toimub Kreekas või Lampeduusal. ja see probleem on ka meie jaoks humanitaarne probleem. ning tekitab ka raskusi ehk siis kuidas vastu võtta need ebaseaduslike sisserändajate hordid, kes meie randadele saabuvad. ma vist vastasin teie küsimusele. Ora un intervento di un collega della Commissione Commercio Internazionale. suur tänu ja nüüd on meil härra Scholz siin Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist, palun. suur tänu, härra esimees ka mina tänan teid, härra senaator, kogu selle informatsiooni eest, aga tahaksin siiski esitada kaks lisaküsimust ja tulla kahe nüansi juurde, mida juba äh, meie komisjoni aseesimees selle arutelu alguses välja tõi. kuidas teie hindate selle selle Doha arenguvoori re,, vooru reaalset äh, perspektiivi, kas Austraalia kavatseb äh, sellega edasi tegeleda ja kas Austraalia nüüd praeguses voorus üritab veel äh, panustada selleks, et vooru lõpetada? ja kuidas te suhtute äh, arenevatesse tööstusriikidesse, kas neid ka tuleks kaasata selleks, et Doha arenguvooru lõpetada? ja teine küsimus ähm, on natukene seotud esimesega. me räägime siin mitmepoolsetest ehk siis regionaalsetest äh, kaubanduskokkulepetest ja lepingutest ja Euroopa Liidu eesmärgiks on alati vaadata äh, regioone, mitte aga sõlmida kahepoolseid kaubanduslepinguid. sest need kahepoolsed äh, lepingud on tõesti suure inflatsiooni läbi teinud, nende väärtus on vähenenud. Teie olete äh, sõlminud mitmepoolse lepingu Aasia riikidega, kas te näete, et teie majandust ohustab äh, praegu see, et te olete sõlminud ASEAN-i riikidega lepingu, aga et nüüd Euroopa Liit nüüd kahepoolselt üritab erinevate sealsete riikidega lepinguid sõlmida? ja siis kolmandaks te rääkisite Papua-Uus-Guineast ja Fidžist meie olime väga kriitilised olukorra osas Fidžil ja vaatasime üle majanduskokkuleppe. kas teie arvate, et meie kokkuleppe sõlmimine Fidžiga tegelikult äh, takistab demokraatlike jõudude arenemist Fidžil. palun, härra senaator Last... viimane küsimus kõigepealt. ma arvan, et mina ei ole pädev siin arvamust avaldama selles osas, milline saab Fidži olukord olema nüüd, mis puudutab seda teist küsimust. minu arvates on võimalus saavutada harmoonia kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute vahel. Nad ei pea üksteist välistama, aga harmoonia leidmine nende vahel on kriitilise tähtsusega. nagu ma ütlesin, meie oleme alati toetanud mitmepoolset lähenemist äh, ma pean siin silmas tööerakonna valitsust, sest teised, teise poole parteid ei pea mitmepoolsust vast nii oluliseks. kuigi nad siiski usuvad sellesse. ma loodan, et need kaks lähenemist suudavad koos harmooniliselt toimida. nüüd see Doha läbirääkimiste vooru küsimus Uruguay voorus olime me väga aktiivsed. mitte ainult aktiivsed, vaid me lõime ka selle Cansi gruppi, mis aitas Uruguay voorul ka lõpplahenduseni jõuda. aga nagu te teate, siis kaubandusläbirääkimiste küsimus ei ole kunagi lihtne. täiesti õigustatult toovad inimesed ka oma probleemid seal esile ning mis, võttes arvesse ka kahepoolseid vabakaubanduslepinguid, tekib alati probleeme, mis, millest mõned ka jäävad lõpuni lahendamata. meile meeldiks mõelda, et Doha arengu läbirääkimiste voor ei ole surnud me sooviksime, et mitmepoolne lähenemine lõpuks võidab, sest me ei arva, et me saaksime meie maailma majanduslikud probleemid kahepoolselt lahendada. tuleb kaasata ka universaalne lähenemine. et majanduslikult kõik võidaksid lähe, see lahendus ei tohiks kahjustada ühtegi üksikut majandust ning siin see probleem leid- äh,, äh seisnebki, tuleb leida tasakaalustatud lähenemine, mis tuleb kasuks kõigile. see on väga raske. ja vahepeal tuleb tõesti ka oma probleemid unustada et leida lahendus, mis tuleks kasuks kõigile. kui see lahendus lõpuks leitakse, olen ma valmis kas või homme poliitikast pensionile minema ja mingisugune muu töö leidma, muud tööd leidma. seega kahjuks mitmepoolne lähenemine on ainuke võimalus. Ah, prego, prego, ambasciatore, prego. Uh, thank, thank you, Mr. Uh, Chair, and uh, thank you, President Hogg. If, if I could just add uh, a couple. Suur tänu, härra esimees, härra Hoog, ma tooksin välja veel paar aspekti. tuleb äh, jah, Austraalial ja äh, Euroopa Liidul on küll olnud küll probleeme kaubandusrindel omavahel, aga nad on mõlemad koostööd teinud Doha läbirääkimiste vooru lõpetamise nimel. läbirääkimised jätkuvad, kuigi äh, tulevik tundub tume olevat, lootusi on olemas endiselt. USA-l ja mitmetel teistel riikidel on, on olnud viimastel äh, kuudel probleeme, eriti mis puudutab mittepõllumajandustooteid. nagu härra Hoog juba ütles, üritame me äh, samal ajal sõlmida ka mõningaid kahepoolseid kauba, vabakaubanduslepinguid Austraalia valitsus kuulutas alles eelmisel nädalal, et me kavatseme agressiivselt avada oma turud sektoriaalselt vabakaubanduslepingute põhjal, kuigi teine pool võib-olla turgusid nii vabaks ei lase. nüüd, mis puudutab Fidžit ja majanduspaketti, siis me oleme väga ärritatud Fidži vahevalitsuse juhi tegevuse üle, mis puudutab Fidži laste demokraatlike õiguste rikkumisi. meie ja teised Vaak-, Vaikse ookeani riigid oleme üritanud paika panna sanktsioone selle režiimi vastu, aga samal ajal oleme eh, iga-aastaselt investeerin-, investeerinud kolmkümmend miljonit läbi vabaühenduste arenguabiks Teie Euroopa Komisjon on ka Vaikse ookeani abi jaoks andnud väga lahkelt raha ning me oleme üritanud koos siis leida viisi, viise, kuidas Fidži inimestele abi anda vastavalt äh, lepingutele Vaikse ookeani riikidega. ning mis puudutab seda raamlepingu sõlmimist Euroopa Liiduga, siis üks valdkond, kus läbirääkimised on põhimõtteliselt äh, juba lõppenud, on just delegeeritud abi andmine. meie anname siis Euroopa Liidu nimel abi Vaikse ookeani piirkonnas ning Euroopa Liit annab meie nimel abi Aafrikas. suur tänu! Grazie ambasciatore, la parola all'onorevole Raucek che vicepresidente suur tänu, härra suursaadik ja nüüd härra Roitšek, Euroopa Parlamendi aseesimees, kes vastutab ka Aasia riikide eest. suur tänu, härra esimees, tahaksin esitada kolm küsimust. mis saab Uus-Meremaast, sest Austraalia kõige tugevamaks, pikemaajalisemaks partneriks on olnud Uus-Meremaa, eriti just kaubanduslepingute osas esimene leping sõlmiti tuhande üheksasaja kuuekümne kuuendal aastal ja pärast seda on veel neid mitu korda uuendatud. kas te võiksite võrrelda lõimimist mitte ainult majanduslikku Austraalia ja Uus-Meremaa vahel? ehk äh, sellega, mida meie siin Euroopa Liidus teeme. kas te näete sarnasusi ja kus on erinevused? teine küsimus puudutab vabakaubanduslepinguid. Need kolmepoolsed Austraalia, Uus-Meremaa ja ASEAN-i riigid, mis sõlmiti kolm aastat tagasi. kuidas see leping toimib? sest ASEAN, seal on nelisada miljonit tarbijat ja need riigid Äh, peaksid väga tähtsad olema Austraalia jaoks ja kolmandaks see, millele te vihjasite, et Austraalia on nüüd ka Hiinaga alustamas vabakaubanduslepingu läbirääkimisi ja seda ka Jaapaniga. kas te oskaksite ja võiksite meile selle kohta natukene rohkem rääkida sellest, mis toimub sellel rindel? suur tänu. Thank you aitäh. mis puudutab Uus-Meremaad, siis ma ei ole päris kindel, kas äh, äh, ma olen kvalifitseeritud tooma teile seda lõputut nimekirja sarnasuste ja erinevustega, mis neil on Euroopa Liiduga. nii palju, kui mina mõistan Euroopa Liitu ning äh, liikumist nende küsimuste osas, mis Euroopa Liidu ees on, siis ei ole ma päris kindel, kas on võimalik päris otseselt võrrelda seda, mida teie äh, kogete siin ja mida meie oleme kogenud oma keskkonnas. aga ma arvan, et teil on täitsa õigus, me oleme lähenenud äh, teineteisele äh, Uus-Meremaaga pika aja jooksul paljudes küsimustes, mis puudutab standardeid, siis see vahet ei ole, sest et terve rida valdkondi on, kus eh, me näeme, et eh, meie, me oleme väga üksmeelsed eh, ka selles osas, mis puudutab vaba liikumist meie riikide vahel. aga ma arvan, et ainuke samm, millest oleks rohkem vahet, võrreldes sellega, mis meie vahel juba on, oleks parlamentaarne liit ja see ilmselt lähitulevikus aset leidma ei saa, äh, arvestades milline on meie riikide iseseisvus, ei näe me selle jaoks praeguses etapis mingit vajadust, või siis, et saavutatakse meie vahel mingisugune ühtne valuuta ja jällegi ma arvan, et see ei ole olnud teema, mida väga tõsiselt äh, oleks arutatud. tean, et äh, olen osalenud ühes meie, ühes meie parlamendi komisjoni kuulamises, mis äh, uuris laiemat küsimust ehk siis ühisvaluuta Edela Vaikse ookeani piirkonnas, arvestades, milline, millised võiksid olla kasud sellest äh, mõningatele väiksematele riikidele, kes kauplevad Austraalia ja Uus-Meremaaga, kui meil oleks ühtne valuuta üsna sarnaselt sellele, mida teie olete siin teinud euroga. tean, et mitte kõik Euroopa Liidu riigid eh, ei osale europiirkonnas, aga jällegi seda teemat eh, küll arutati, aga see ei saavutanud just eriti sooja vastuvõttu laiemalt. mis puudutab meie vabakaubanduslepingut ASEANiga, siis see tõesti on väga oluline, nagu suursaadik just ütles, siis äh, oleme alati valmis äh, oma kaubanduspiire avama, ma arvan, me arvame, et ainult äh, selle kaudu on meie majandusel võimalik kasvada ning äh, Austraalia ja Uus-Meremaa osalus sellises vabakaubanduslepingus on tõesti väga tervitatav. mis puudutab äh, seda, kaugel ollakse Hiina vabakaubanduslepingu või teiste lepingutega, siis äh, mul ei ole äh, igapäevaseid detaile selles osas, aga ma tean, et me ei eeldanud, et vabakaubandusleping Hii-, just eriti Hiinaga oleks väga lihtsalt saavutatav sellel ei ole midagi pistmist sellega, kus on meie suhted Hiinaga, vaid äh, puudutab lihtsalt seda, kuidas äh, selline äritegevus toimib ning seda, kuivõrd äh, laialdased ja erinevad on huvid Hiinas ja see piiratud küsimuste hulk, mis läbirääkimiste lauale jõuab sellistel puhkudel mis puudutab kaitseküsimusi, siis siin ma ei ole päris kindel ja ei tahaks hea meelega kommenteerida. ütlen lihtsalt paari sõnaga, et Hiina on meie kõige suurem kaubanduspartner, et ta oli äh, Euroopa Liidu järel teisel kohal kuni äh, ülemaailmse majanduskriisina kriisi nii süsi, äh, rauamaak ning haridus on peamised valdkonnad meie vabakaubanduse lepingu läbirääkimised Hiinaga on veidi takerdunud, siin peavad vastutuse võtma mõlemad pooled, aga me oleme vahepealse kokkuleppe sõlminud ning meie peaminister külastab Hiinat järgmisel nädalal. mis puudutab Jaapanit, siis meie vabakaubanduslepingu läbirääkimised seal on jõudnud juba päris kaugele ning Jaapan on meie suuruselt kolmas kaubanduspartner. ja mis puudutab ASEAN-i vabakaubanduslepingut, siis Euroopa Liit üritab saavutada tervet rida vabakaubanduslepinguid, kaasa arvatud mõnede aseneriikidega, samas kui meie eelistame mitmepoolseid lepinguid, nagu härra esimees ütles, me teame, miks Euroopa Liit ei ole soovinud ASEANiga mitmepoolset lepingut sõlmida, me ei näe, et sellest oleks mingit erilist ohtu meie suhetele seal piirkonnas ja kui Äh, isegi kui sellest oleks, äh, soovime me siiski, et Euroopa Liit edendaks oma suhteid nii, nagu ta seda teeb ASEAN-i riikidega. vastuseks äh, sellele küsimusele siis me ei soovi Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingut sõlmida, me ei ütle, et see on täiesti välistatud, aga seda me praegu hetkel ei soovi, meie peamiseks eesmärgiks on olnud mitmepoolne kaubandus agenda ja me teame, et see on hetkel takerdunud. interventi e abbiamo circa mezz'ora di te-. suur tänu, oleme nüüd ammendanud. Äh, meil on nüüd veel terve rida kõnelejaid äh, ja kui olete nõus, siis teeksime nii, et esitame kaks küsimust korraga ja siis saab härra senaator võimaluse vastata selleks, et me natukene aega kokku hoiaksime, sellepärast et meil on ainult pool tundi aega. härra Kasak, kes on ka Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni liige, palun Благодаря, господин председател. Уважаеми сенатор Холк, уважаеми колеги, аз наистина... Suur tänu, härra esimees. Senaator Hoog, kallid kolleegid, mina kuulasin suure huviga teie ettekannet, härra Hoog, ja eriti seda, mida te rääkisite Doha läbirääkimistest äh, ja Austraalia suhtumisest sellesse. tegemist on väga tähtsa küsimusega, väga tähtis on minu arvates arvestada nende läbirääkimiste lõpptulemusega. ja milline võiks olla äh, läbirääkimiste tulemuste mõju multilateraalsetele suhetele. Te rääkisite siin ka vabakaubanduslepingutest Hiina ja Jaapaniga tahaksin teie käest küsida ühe küsimuse, sest äh, olen lugenud, et läbirääkimised Indiaga, et neid alustatakse ka veel sellel aastal. nagu te teate, Euroopa Liit üritab lepingut sõlmida ka Indiaga. kuid äh, meil on tekkinud mõned probleemid India poolelt, eriti kui me räägime jätkusuutlikust arengust ja selle klausli sissepanekust lepingusse ja ka laste töö kasutamisest ja teistest nüanssidest. kas te tõesti arvate, et ka teil võib tekkida tõkkeid läbirääkimistes Indiaga just sarnastes küsimustes? ja teine küsimus, see puudutab kahepoolseid kaubandussuhteid Euroopa Liidu ja Austraalia vahel. praegusel hetkel on meil kaubanduses puudujääk kolmekordne põh-, puudujääk, kui me võrdleme eksporti ja importi ja kuidas meil oleks võimalik kaubandus äh, kaup-, saada tasakaalu. suur tänu, härra Živitš. suur tänu. mina olen pärit äh, sellisest äh, maailma osast, kus võib-olla kauged riigid polnud nii tuntud aga viimaste aastate jooksul oleme me näinud, et Hiina on Euroopas üha rohkem mõjuvõimu saavutamas, väga paljud räägivad Hiina majanduslikust vallutusest ja sellest, et Hiina majanduslikku tähtsus suureneb. tahaksin teada, milline on Austraalia majanduslik äh, vaatenurk Hiinale, kuidas teie suhtute mu-, arengutesse Hiinas ja ähm, kuidas te suhtute ka dialoogi Hiina ja Taiwan'i vahel, mõeldes just sellele, milline on praegune poliitiline taust. suur tänu! suur tänu ja nüüd palun, härra senaator, teil on sõna vastuseks uh,. Firstly the, the question about uh... kõigepealt küsimus läbirääkimiste kohta Indiaga loomulikult äh, ei kavatse me silma kinni pigistada küsimustes nagu näiteks lapstööjõud, inimõiguste üldisem rikkumine või nende eiramine. aga ilmselgelt on see läbirääkijate asi. mina läbirääkimistes ei osale. aga ma olen kindel, et kui me jõuame mingisuguse vabakaubanduslepingu sõlmimiseni, siis on sinna sisse kirjutatud ka mingisugused inimõiguste miinimumstandardid. austraallased äh, näevad ennast inimestena, kes aitavad inimõigusi kaitsta. ma kordan, mina ei ei saa osaleda nendes läbirääkimistes, ma ei saa täpsemalt vastata. nüüd, mis puudutab seda puudulikku kaubavahetust meie vahel, siis meie jaoks ei ole see otseselt seotud vabakaubanduslepingu sõlmimisega kaupade, kaubavahetuses, see on seotud ka teenuste äh, kaubandusega. sageli parlamendis teenustest rääkides on selgunud, et ka seal on palju tõkkeid, nagu ka kaubavahetuse puhul. meil on vaja ette võtta nii mõndagi valdkondades, nagu näiteks haridus, turism, loomulikult on tarvis nendes valdkondades eemaldada mitmeid tõkkeid. jah, meie jaoks on tähtis näiteks põllumajandustööstus ning me, meil on võimalus eksportida palju loodusressursse, tooraineid, aga neid saab eksportida ilma lepinguta. aga kaubavahetuse ja teenustega kauplemise osas on palju võimalusi veel kasutamata. nüüd Hiina domineerimine, nagu te teate, oleme me aktiivselt äh, suhelnud Hiinaga juba üle kolmekümne aasta, seda isegi ajal, kui Hiinaga suhtlemine ei olnud moodne me oleme suhteid edendanud erinevate valitsuste ajal, millel on olnud erinevad poliitilised vaated. ning me usume, et Hiina mängib võtmerolli paljudes valdkondades ning meil on tarvis kaasata nad aktiivselt. Nemad soovivad meiega suhelda, meie soovime nendega suhelda, pidada dialoogi, tagamaks, et me üksteist ka mõistame nüüd Hiina ja Taiwan'i suhted sageli nad sageli see küsimus äh, segab stabiilsuse saavutamist selles piirkonnas. juba pikka aega oleme meie ajanud ühe Hiina poliitikat. me oleme alati öelnud, et meie tunnustame ühte Hiinat ning ning Taiwan on majanduslik üksus meie jaoks. hiinlased on meie positsiooni selles küsimuses mõistnud ning loomulikult tervitaksime me jõupingutusi mõlema majandusüksuse poolt, et nad lõpuks ühineksid et nad oleks ühinenud nii majanduslikult kui ka diplomaatiliselt. nagu te mõistate, ei ole see aga takistanud meil välja arendada APEC-it Austraalia Vahemere piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni, sinna on hinnatud, kaasatud ka, ka Taiwan. ja koostöö APEC-i raames on toiminud aastate jooksul hästi. minu arvates on Hiina valitsus austanud meie öö, poliitikat, äh, meie läht-, lähenemist sellele küsimusele, aga üldiselt toetame me ühe Hiina poliitikat. tänu ja nüüd annaksin sõna härra Stöödile, kes on Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni aseesimees. suur tänu, kõigepealt kuna Hans-Gert Pöttering on siin, siis tahtsin öelda, et mina kohtusin tema ka esimest korda siis, kui tema juuksevärv oli hoopis teistsugune praegu ja ka minu pea polnud veel hall, ehk siis ammu juba. ja tema ütles midagi väga tähtsat, eriti kui me räägime nüüd Austraaliale ja Uus-Meremaa suhteid. ja mõtleme tulevasele pühapäeval, et meil tuleb Euroopa Liidus tagada rahu. see on midagi, mida meil, mille nimel tuleb alati võidelda ja ma tahtsin teid tänada, sest kui me tähistame pühapäeva, siis teie kindlasti aitate meid. mina olen töötanud ka selle küsimusega pikalt ja tahaksin teada, kas teie arvate, et põllumajanduses jääb ikka veel probleemiks, me oleme näinud, et äh, nisu äh, hinnad on väga palju tõusnud viimasel ajal, kas me tõesti peaksime põllumajanduse ära unustama ja laskma turul toimida? me teame, et äh, iga kuu viiskümmend miljonit inimest tuleb maailma juurde seda aastani kaks tuhat viiskümmend, nii et äh, toiduga varustamine ei ole enam kvootide või tollitariifide küsimus, vaid sellest saab väga suur probleem. ja veel üks asi, mida ma näen siin sissejuhatavates dokumentides. nimelt, et kuna tegemist on ühise komi-, komisjonide kohtumisega, välisasjade komisjonis, siis te räägite, et selge poliitiline sõnum on antud ja Austraalia võib kinnitada oma lähenemist äh, ja et soovitakse uut kaubanduslikku lähenemist, et see töötatakse välja aprillis kaks tuhat üksteist ja seda tehakse sõltumatult ja et äh, see langeb kokku välis, poliitikaga, see on hoopis teistsugune tee, mille meie valisime Lissaboni lepinguga, tahaksin teada, mida teie sellest arvate. ja järgmisena saab sõna härra Dan Shan, kes on Julgeoleku- ja Kaitsekomisjoni, allkomisjoni esimees ja tema räägib siis sellest, mida teda kõige rohkem huvitab selles küsimuses. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Dan Shan, suur tänu, härra senaator, kõigepealt äh, tahaksin toetada seda, ja tahan teile kaastunnet avaldada selle pärast, mida te olete pidanud läbi elama. ma nägin neid suuri kahjustusi. aga nüüd tahaksin äh, küsida paar asja kaitse kohta. nüüd nende eelarvekärbete raames äh, oleme meie näinud, et meil tuleb väga palju kokku hoida. tahaksin teada, milline on olukord julgeoleku ja kaitsepoliitikaga teil, kas ka teie kavatse väga palju kärpida ja kas ka teie arvate, et sõjalised kulutused vähenevad Austraalias? ja teine küsimus puudutab ühist äh, julgeoleku ja kaitsepoliitikat Euroopa Liidus. kas on mingeid koostöövõimalusi Austraaliaga? sest äh, meil on ka sõjalised meetmed, mida me üheskoos läbi viime, näiteks mereväe väes Somaalia ranniku lähedal piraatide vastu ja meil on ka väga palju tsiviilseid operatsioone, kus me aitame erinevaid riike üles ehitada. ja ka politsei koostöö ja tolli koostöö ja ka kohtusüsteemide koostöö võib-olla oleks väga kasulik ka nendes valdkondades. ja nagu öeldud, Austraalia on küll meist väga kaugel, aga võib-olla me saaksime siiski ka nendes valdkondades koostööd teha. palun, härra senaator. Thank you um,. Firstly. suur tänu, härra esimees. Um, kõigepealt tuleb tunnistada, et ma olen reisil olnud juba kolm nädalat järjest. ma ei ole selle avaldusega päris kursis. mitte, et mu valitsus mind ei informeeriks, aga ma olen lihtsalt reisil olnud. suursaadik aga teab päris hästi selle ministri avalduse üksikasju, eks tema kommenteerib. aga ma lisaksin, et põllumajandusküsimust ei saa eirata see mängib ju ikkagi olulist rolli. ma küll mõistan seda, kui te ütlete, et turujõud ise peavad probleemid lahendama, aga ma pole päris kindel, kas turujõud suudavad seda teha. ma isiklikult arvan, et on vaja mingisugusel moel sekkuda. Teist osa ministri kaubandusavaldusest, millest ma tegelikult üldse midagi ei tea, lasen ma suursaadikul hiljem kommenteerida. kaitseküsimused. Austraalia valitsus on endiselt sama pühendunud kui varem meie kaitsejõudude arendamisele, see on selge. aga valitsus tuleb kaheteistkümnendal mail välja uue eelarveprojektiga. eelarve üks, projekti üksikasjad ei ole mulle teada, aga ma oleksin väga üllatunud, kui see mingilgi määral kahjustaks meie kaitsejõude nagu te teate, oleme me valmis aktiivselt tegutsema kohtades nagu Afganistan. me oleme sellele väga pühendunud ning mitte ainult vägagi, ei ole me vägagi pühendunud rahuoperatsioonidele nagu Afganistan, siis kuigi me ei ole NATO liikmed, oleme valmis sellistes operatsioonides osalema ja üritame tagada, et sellistel ühisoperatsioonidel meie kaitsejõudusid võimalikult optimaalselt kasutataks. Liibüa küsimuses lahenduses me ei osalenud ning meil ei olnud ka vastavaid võimalusi, aga meie kaitseminister tegeles väga aktiivselt ka lennukeelutsooni kehtestamise läbirääkimistel niisiis, me ei ole niimoodi nii kitsalt lähenemas sõja, sõjalistesse küsimustesse või välisasjadesse. me arvame, et me peaksime oma rolli ka täitma rahvusvahelistes suhetes. ning konfliktide lahendamisel puhul tooksin Küprose vaherahu näite ja Austraalia osaluse selles. Küprose föderaalpolitsei ülesehitamine näiteks. Äh, seal me osalesime ning Küprose vaherahu on püsinud. nüüd äh, üldisemad küsimused nagu piraatlusi ja nii edasi, siis nendega tegeleme me enda lähikonnas. meil on päris palju vahendeid juba kasutusel, näiteks ka ebaseadusliku sisserände asjus. sellega tegeleb väiksem osa meie sõjalaevastikust ning tollilaevastikust, kes viivad läbi patrulle meie vetes ning kui me vähegi saame, laename me ka oma varustust ÜRO operatsioonide läbiviimiseks ning me üritame tagada, et ka meie oma kohustusi täidame. võttes samal ajal arvesse, et meie kaitsejõud ei ole üüratud. see aga ei tähenda, et meie ei peaks täitma oma rolli rahu ja julgeoleku tagamisel oma piirkonnas ning maailmas üldisemalt. ning vahest suursaadik äh, ütleb ka oma kommentaarid nendes küsimustes. suur tänu! Äh, ametlikult esin-, esindan ma äh, Austraalia kaitseministeeriumit, me kulutame umbes kaks protsenti SKT-st kaitse, praegune Austraalia valitsus üritab kaitsekulutusi iga-aastaselt suurendada kümne aasta jooksul kolme protsendi võrra, samal ajal üritame me suurendada ka rahade kasutamise tõhusust kaitsevaldkonnas. meie arvamus on, et meie enda julgeolek äh, sõltub partnerlussuhetest mitte ainult meie piirkonna sees, vaid ka maailma, äh, ülemaailmselt me äh, üritame välja töötada strateegilist partnerlust näiteks ka NATO-ga, mis tegeleb terrorismivastase võitlusega, piraatluse vastase võitlusega, tuumarelvade leviku takestamisega ning humanitaarküsimustega. me äh, töötame koos Euroopa Liiduga samuti ülemaailmse julgeoleku tagamisel ning nagu juba öeldud, me oleme Afganistani kampaanias suuruselt kümnes riik, meil on rohkem sõdureid kui pooltel NATO riikidel seal. ning väljaspool Somaaliat tegeleme loomulikult ka pila-, piraatluse vastase võitlusega ja muude sarnaste küsimustega. Austraalia valitsus tegi avalduse eelmisel nädalal, kus öeldi, et lä-, kaubandusläbirääkimised, äh, nendele lähenetakse nüüd erinevalt äh,, Äh, võtame arvesse ka näiteks lapse, lapstööjõudu, äh, inimõiguste rikkumisi ning valitsus teatas, et kaubandusläbirääkimistel äh, äh, aja äh,, tegeletakse agressiivselt kaubandusläbirääkimistega isegi siis, kui vastaspool turgusid ei ava, meie avame oma turud ikkagi. me üritame, äh, soovime ka, et need läbirääkimised oleks mitte formaalsed, aga sisukad. samuti tuleb ära märkida, et meie käsutuses on nelikümmend protsenti maailma uraanivarudest. me ei ekspordi näiteks uraani Indiasse, sest nad ei ole äh, Äh, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule alla kirjutanud. meie majandusolukord on praegu hea ning Austraalia valitsus on avanud oma turgusid ning valitsus on otsustanud, et meie ja, ja meie enda turgude edasine avamine on, eelkõige tuleb kasuks meie enda jõukusele, suur tänu! Eh, Kiril suur tänu, härra Kirillov saab sõna ja sellepärast, pärast seda veel üks kolleeg ja siis lõpetame arutelu. suur tänu, härra esimees. härra senaator, te mainisite Austraalia panust Afganistanis. kas Austraalias arutatakse teie panuse tõhususe üle ja mind huvitab veelgi rohkem see, et kuidas te üldiselt hindate olukorda seal ja vägede väljatoomise strateegiat, lihtsalt tahaksin teada teie arvamust maailma teisest otsast. suur tänu ja järgmisena kolleeg Otsi Giorgio. suur tänu tahaksin senator Hoogi siin tervitada, kuulasin teie ülevaatet Austraalia majanduse kohta ja mul oli väga hea meel kuulda seda positiivset lähenemist. kuulasin teie positiivseid märkusi ja mõtlesin, mida räägitakse USA-s mida räägiti USA-s veel kümme sekundit enne seda, kui kriis puhkes. ma saan aru, et päris täpselt neid olukordi ei saa võrrelda, aga tahaksin teada, mida teie Austraalias teete teistmoodi mis võiks olla eeskujuks nii USA-le kui ka meile, mis puudutab rännet ja sisserännet, siis ma ei ole päris kindel, kuidas te seda küsimust lahendate. Te vist küll tegelete sellega, aga jätkem need diplomaatilised sõnavõtud. Austraalia on ju tegelikult riik, kuhu on alati sisse rännatud ja Austraalia koosneb endistest sisserändajatest ja nüüd äh, tuleb äh, teile üha rohkem sisserändajaid juurde, uusi. ja siis äh, tahaksin küsida sama, mida härra Kirillov Afganistani kohta. kuidas teie näete Afganistani tulevikku või millised peaksid seal olema arengud? suur tänu ja härra senaator, palun sõna lõpetamiseks. suur aitäh! esiteks, mis puudutab Afganistani siis meie osalus Afganistanis on valitsuse otsus, see ei ole parlamendi otsus. aga siiski selle aasta alguses pühendasime nii senatis kui esindajatega ajas päris palju aega sellele, et arutleda, millised on kasud, mis tulenevad meie osalemisest Afganistanis ja kuigi arvamused erinesid äh, aeg-ajalt äh, selle kohta, kuidas äh, see meie osalus peaks seal aset leidma, siis üldiselt oli olemas toetus sellele osalusele, mis seal on olnud. mõned inimesed ehk tahaksid näha, et asjad on teistmoodi menetletud, et neid otsuseid tehakse teist, tehtaks teistmoodi, aga see on vastavuses sellele, millised on erinevad poliitilised seisukohad äh, Austraalias, mitte ka sellele, kas me peaksime seal osalema või mitte. mis puudutab väljumisstrateegiat, siis äh, me ei ole sinna saatnud mitte ainult spetsiaalseid lahinguüksusi, me oleme äh, sinna saatnud ka kogukonna pädevuste kasvatamise üksusi, sest et usume, et sõdimine iseenesest ei suuda võita seda lahingut Afganistan, Afganistanis, meil on seal kohapeal insenerid, ka teised inimesed, kes aitavad Afganistani inimesi selleks, et nad oma kogukonnad saaksid üles ehitada, et ehitada üles turvalised keskkonnad, kus elada ning anda neile ka teatav eneseväärikus, mis äh, varem seal ei eksisteerinud. nagu te teate, siis öö, äh, on meil ka päris palju hukkunuid Afganistanis ning öö, äh, inimelude kaotus iseenesest on olnud tohutu hind, mida mõned Austraalia perekonnad on pidanud maksma. meie parlamendina, kas siis äh, senatis või esindajatekojas, oleme äh, kõrgelt austanud neid, kes on oma elud ohverdanud äh, rahu ning õigluse nimel igal pool maailmas. nii nagu varem mainiti, lähen veidi aja pärast äh, Gallipolisse, et mälestada austraallaste osalemist Esimeses maailmasõjas Gallipoli lahingus. eelmisel aastal öö, olin öö, samuti mälestustseremoonial Euroopas öö, olen, oleme alati olnud rahvas, kes on valmis kaitsma vabadust ning õiglust maailmas. mis puudutab positiivseid märkuse majanduse kohta, mida ma tegin, siis äh, ei äh, mainin, et äh, Austraalia majandus ei ole täiesti valutult siit pääsenud, ma arvan, et suursaadik on minuga siin ka nõus, me ei räägi siin mingist kohesest edust ning äh, äh, ma ei usu, et ma oma äh, kõnedega olen kaasatanud Austraalia majanduse kokkukukkumise lähipäevadel lihtsalt sellepärast, et ma olen seda nüüd üles kiitnud nii palju. ma arvan, et äh, lihtsalt, et see, et äh, meie ehitasime oma vastuse, reaktsiooni üles vastupidiselt sellele, mida teised äh, nagu Ameerika näiteks tegi meil on väga tugevalt äh, finantsturud reguleeritud ning see ei võimaldaks juhtuda sellistel asjadel, nagu leidsid aset äh, konkreetsemalt just Ameerika Ühendriikide turgudel ning ka mõningatel teistel maailma turgudel. ja ma arvan, et kui uurida seda, mis äh, juhtus G kahekümnes pärast ülemaailmset finantskriisi, siis te näete, et Austraalia tugevalt nõudis äh, suuremaid äh, rahalisi äh, piiranguid finantssektorile, selle asemel, et lasta lihtsalt turujõududel siin tegutseda. turujõud on küll teatud mõttes head, aga see täiesti avatud viis, kuidas Ameerika turg tegutses, panustas kõvasti sellesse kukkumisse. nii et ma arvan, et me oleme kohaselt tegutsenud ning äh, jätkuvalt tegutsenud sellega, et uurida, kuidas tegutsevad meie finantsturud, et tagada äh, võimalikult head tagajärjed, ma ei hakka siin küll kujutlema, et meie asjad on täiesti sajaprotsendiliselt õigesti läinud, aga ta-, üritame tagada, et meie turud oleksid äh, vastutusvõimelised. see ei tähenda seda, et aeg-ajalt ei toimuks teatud kukkumisi, et äh, ei oleks neid, kes üritavad äh, finantsmäärustest ümber minna. loomulikult selliseid inimesi samuti on. mis puudutab äh, rändeküsimusi, siis äh, siin ütlen, et meil on rände valdkonnas kaks probleemi inimesed, kes äh, on riigis ebaseaduslikult äh, ning jäävad riiki liiga kauema, liiga kauaks, äh, kasutades ära meie viisasüsteemi, saabuvad riiki turistiviisadega näiteks ning jäävad kauemaks, kui viisa kehtib. umbes kuuskümmend tuhat inimest on meie riigis ebaseaduslikult igal suvalisel ajahetkel ning nagu ma ütlesin, see proportsioon mis näitab, olukorraga näiteks, mis Euroopas eksisteerib, on, näitab, et olukord ei ole nii hull. ja see, mis puudutab inimesi, kes saabuvad ohtlikumat moodi riiki, ehk siis paatidel, siin on meil kohustus pidada kinni UNHCR-i reeglitest ning äh, menetleda neid inimesi, tuvastada, kas nad on eh, tegelikud eh, varjupaiga taotlejad või on tegemist inimestega, kellele ei tohiks varjupaika anda. me ei eh, soovi, et neid inimesi kuidagi takistataks kogukonnas ringi liikumast, me lihtsalt peame neid menetlema Äh, me oleme äh, loomulikult äh, omaenda standardite järgi üritanud tegutseda ja loomulikult meie tingimused on ka halvenenud, aga see ei vähenda meie kohustust neid inimesi kiiresti menetleda. sellest kohustusest me kavatseme kinni pidada. ehk siis kuigi mõned nendest inimestest jäävad kinnipeetuks, ei tee me seda naistele ja lastele. ja see on selgelt paika pandud valitsuse poliitika. kuhu asjad jõuavad, seda ma ei tea, mitte küll kõik, aga osad meie ebaseaduslikest sisserändajatest äh, tulevad Afganistanist, äh, mõned äh, tulevad Sri Lankalt ning mõningad tulevad mujalt nagu Iraanist, aga inimvood sõltuvad hooaegadest, kui meil on äh, vihmahooaeg, siis on väga keeruline ja ohtlik isegi üritada niimoodi Austraaliasse tulla äh, ja samas rahulikumate kuude jooksul on see vool suurem, ma ei tea, kas suursaadik soovib siin midagi lisada? aitäh! tahtsin lihtsalt öelda, meie majandus on tugevas äh, positsioonis, sellepärast et ähm, äh, meil on nelikümmend aastat reforme selja taga äh, mõlemalt poliitilise spektrumi pooltel, kes on valitsenud. mis puudutab sisserändet, siis me oleme uhke sisserändete riik, meie probleemid võrreldes Euroopaga on suhteliselt väiksed, aga üritame nii humaanselt kui võimalik üritada neid inimesi menetleda. Il collega Starbi vuole jah, võib-olla kolleeg Stöödi sooviks ka veel võtta sõna selleks, et lõpetada seda arutelu. jah, suur tänu, härra esimees, lihtsalt tahtsin tänada senaatorit ja suursaadikut küsimustele vastamise eest. tõesti, väga palju küsimusi esitati, väga palju erinevaid valdkondi kaeti ära. suur tänu. me ei hakka siin rääkima spordist ja spordiminevikust, aga on tõesti kaks rahvust, mis mängivad ühte riiki. igal juhul tänan Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel teid siia tulemast. sellega oleme me arutelu lõpetanud, täname teid, et tulite täna siia. <clears throat>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 meie järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Munise raport, mis puudutab Euroopa Liitu kui globaalset toimijat, Euroopa Liidu roll mitmepoolsetes organisatsioonides. me räägime täna siin muudatusettepanekutest, neid esitati sada viiskümmend neli, proua raportöör on välja töötanud kümme kompromissettepanekut, millega on kolmandik muudatusettepanekuid kaetud, nii et palun, teil on sõna suur tänu! globaalne juhtimine on kohe kindlasti ühiseks probleemiks, mis on praegu väga kriitiline. arvestades sellega, kui komplekssed on need küsimused, mida me arutame ja kui komplekssed on need küsimused, millega mitmepoolsed organisatsioonid ja ka erinevad riigid tegelema peavad. meil on tegemist rahvusvaheliste organisatsioonide reformiga ühelt poolt ja suurem osa nendest organisatsioonidest loodi natukene pärast Teise maailmasõja lõppu ja nüüd peavad need organisatsioonid kohanema uute oludega. teiselt poolt näeme me aga puudujääke just äh, organisatsioonide töös. me näeme, et on terve rida uusi grupeeringuid, äh, mis tegelevad äh, väga spetsiifiliste küsimustega ja väga tähtis on just nende uute komisjonide ja organisatsioonide järjepidevuse ja legitiimsuse küsimus. muudatused kogu maailmas on tegelikult ka globaalse toimimise väga raskeks teinud, meil ei ole ühistrateegiat ja Euroopa Liidul on probleeme ka sisemiste struktuuridega. siin on väga tähtis just Euroopa Liit Liidu mõju välja tuua ja oma toimimist teiste riikidega kohandada. see on tegelikult äh, see, millel tugineb raport, millest me täna räägime ja mille üle me homme hääletame. nagu öeldud, tehti sada viiskümmend neli muudatusettepanekut, millest töötasin välja kümme kompromissettepanekut, mis siis hõlmavad viiskümmend kahte muudatusettepanekut. see ei tähenda seda, et teised muudatusettepanekud, mida ei ole kompromissidega kaetud, ei ole vastuvõetavad, vaid lihtsalt mul ei olnud võimalik neid kompromissidesse sisse viia, sellepärast et nad on natukene teistmoodi või sellepärast, et nad on erinevates lõigetes tegemist on äh, raportiga ja muudatusettepanekutega, millega meil tuleb siin komisjonis tegeleda. tegemist ei ole mitte ainult poliitilise raportiga, vaid me räägime siin institutsioonilistest küsimustest äh, ja mehhanismidest, äh, mis Euroopa Liidul on olemas selleks, et rahvusvaheliste organisatsioonide reformi ellu viia me räägime siin uutete, uutest meetmetest, mida me täna kasutame, näiteks Lissaboni leping, selle rakendamine, kuidas meie saaksime olla paremini esindatud nendes uutes kaasaegsetes organisatsioonides fraktsioonid võib-olla ei ole kokkuleppel selles osas, kui karmikäeliselt me peaksime tegutsema, eriti siis, kui me tahame Euroopa Liidu mõju välja tuua, eriti sellistes küsimustes, kus Euroopa Liidul on ainupädevus. kuidas Euroopa Liit just sellistes organisatsioonides saaks olla kõige paremini esindatud, seda siis kokkuleppel liikmesriikidega? nagu öeldud, meil on kümme muud kompromissettepanekut äh, mis kajastavad kõige tähtsamaid küsimusi raportis. selgita natukene. kompromiss üks siin räägitakse rahvusvahelise koostöö vajadusest selleks, et üleilmastumise väljakutsetega hakkama saada. finantsturud, energia, varustuskindlus, kliimakatastroofid, inimõigused, kõik on need küsimused. kompromissettepanek kaks, seal räägitakse Euroopa Liidu õiguslikust alusest, selles sellest, äh, kas Euroopa Liit on juriidiline isik ja kuidas Euroopa Liit saab olla liige erinevates äh, rahvusvahelistes organisatsioonides. välispoliitika kõrge esindaja välis Euroopa välisteenistus, kõik need elemendid on meie kätes selles, et Euroopa Liit räägiks maailmas ühel häälel ja tuua välja Euroopa Liidu kui rahvusvahelise toimija roll. seda nendes valdkondades, kus meil on ainupädevus, aga ka nendes valdkondades, kus me jagame pädevust Euroopa Liidu liikmesriikidega. see kehtib ka Euroopa Liidu esindatusele ja ka liikmesriikide esindatusele erinevates liikmes, erinevates organisatsioonides. me teame, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on killustunud äh, erinevates äh, organisatsioonides ja sellepärast kompromissettepanekus kolm me ütleme, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid paremini kokku leppima selles, mida väljaspoole öeldakse, selleks et ühel häälel rääkida. kompromissettepanek neli, seal räägime me põhiliselt äh, institutsioonidest ja mitmepoolsetest finantsorganisatsioonidest siin räägime me demograafilistest äh, muutustest, mis on endaga kaasa toonud häälte ümberjagamise äh, rahvusvahelistes finantsorganisatsioonides. me räägime siin sellest, et me peame muudatustele kaasa aitama. näiteks on väga tähtis äh, Rahvusvahelise Valuutafondi täidesaatvas nõukogus ära anda kaks kohta siirderiikidele, selleks, et konstruktiivselt koostööd teha, eriti just jätkusuutliku arengu nimel terrorismivastases ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, aga ka kliimakatastroofide ja kliimamuutuste vastases võitluses kompromissettepanek viis, kus me räägime Euroopa Liidust kui eh, regionaalsest, aga ka riikideülesest organisatsioonist kus me üritame jällegi olukorda parandada kogu maailmas. Euroopa Liit, kui ta soovib olla glo-, globaalne toimija, siis tuleb meil ka rahvusvahelisel tasandil paremini oma tegutsemist koordineerida selleks, et hakkama saada nende väljakutsetega, mis seisavad meie ees. eriti mõeldes äh, inimeste julgeoleku kontseptsiooni parandamisele ja ka jätkusuutliku arengu äh, põhimõttele, see kõik on ka muudatusettepanekutes välja toodud. kompromissettepanek kuus puudutab kõrget esindajat ja tema koostööd Euroopa Parlamendiga nimelt äh, see koostöö peaks hindama seda, kuidas Euroopa Liit kui globaalne toimija hakkama saab ja kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu kui globaalse toimija rolli suurendada. siin on ka väga tähtis just Euroopa Liidu, vabandust, Euroopa Parlamendi suurem kaasamine tulevikus. kompromissettepanek seitse ehk Euroopa Liidu ainupädevused. siin peaksid erinevad Euroopa Liidu delegatsioonid Euroopa Liidu poliitikat ellu viima, see tähendab seda, et delegatsioonid peaksid äh, erinevates institutsioonides mõtlema selle peale, mida nad täpselt ütlevad või teevad, sellepärast et nad esindavad kahtekümmet seitset liikmesriiki korraga. ja väga tähtis on Euroopa Liidu seisukohta esindada just nendes rahvusvahelistes organisatsioonides. üheks näiteks on Rahvusvaheline Kaubandusorganisatsioon WTO, kus Euroopa Liidul on ainupädevus ja Euroopa Liit Ähm, esindab siin liikmesriike. mis puudutab jagatud pädevust, siis peaks üldine reegel olema selline, et Euroopa Liit ja liikmesriigid räägivad ühel häälel, aga üritavad enne koordineerida ja kokku leppida, mida öeldakse. ühes muudatusettepanekus räägitakse siin sellest, et üritatakse liikmesriikidega koordineeritud ühist äh, arvamust välja töötada selleks, et üksteisele vastu ei räägitaks ehk et me räägime siin ühistest arvamustest. väga tihti tähendab see ka seda, et mõned liikmesriigid peavad andma järele oma arvamustesse. aga kompromissettepanekus me ei jõudnud selles osas kokkuleppele ja sellepärast on siin palutud osade kaupa hääletust eks me siis näe hääletusel, kuidas need asjad lähevad, eks ma siis äh, hääletamisel vihjan ka sellele ja annan märku. ja et küsimus ongi selles, et kui kaugele me läheme selles osas, äh, kui palju võib Euroopa Liit esindada. Euroopa Liit ja Julgeolekunõukokku, seal korratakse seda, mida me oleme varem näinud juba varasemates raportites ja nõudnud, nimelt et Julgeolekunõukogus äh, esindatakse Euroopa Liit Äh, kõiki liikmesriike. siin räägitakse vetoõiguse asendamisest me, meie pikaajaliseks eesmärgiks on ju see, et Euroopa Liit saab Julgeolekunõukogus tulevikus koha ja me kutsume kõrget esindajat üles välja töötama koostöömehhanisme selleks, et tagada seda, et liikmesriikidel oleks alaline koht Julgeolekunõukogus ja et Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide arvamus oleks seal esindatud. kompromissettepanek üheksa, siin puudutaks, see puudutab Euroopa Liitu ja põgenike esindajad siin, proua Andrikiene on teinud väga palju muudatusettepanekuid ja siin räägitakse sellest, millised tingimused peaksid olema selleks, et saada liikme staatust Inimõiguste Nõukogus. väga tähtis on välja töötada ka see, et äh, meil oleksid kindlad suunised inimõiguste osas äh, kaubanduslepingute sõlmimisel ja ka see muudatusettepanek peaks olema selline, mida võimalikult kiiresti rakendatakse. muudat-, kompromissettepanek kümme puudutab Euroopa Nõukogu ja Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste hartaga liitumist, siin äh, öeldakse, et Euroopa Nõukogu peaks ministrite nõukogu ko kohtumistest osa võtma ja et ka Euroopa Parlamendil peaks olema õigus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee kohtumistest osa võtta. Need oleks lühidalt need kompromissettepanekud, mis me välja töötasime nende muudatusettepanekute põhjal, mis mulle esitati. juba arutelu alguses ütlesin ma, et ma ei usu, et meil siin väga suuri lahkarvamusi oleks erinevad fraktsioonid tegid erinevaid muudatusettepanekuid ja need on töötatud nüüd, see, need on nüüd sisse põimitud kompromissettepanekutesse. tahan tänada sekretäriaadist äh, kolleege selle toetuse eest, mille, mida sain nendelt, eriti just kompromissettepanekute väljatöötamisel ja suur tänu ka koordineerimisest variraportööridega suur tänu, proua Muniz, ütleb härra esimees ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt härra Kukan, palun suur tänu, härra esimees. alustuseks tahaksin tänada raportööri tema töö eest ning suur tänu ka kõigile kolleegidele konstruktiivsete ja positiivsete muudatusettepanekute eest sellele tekstile. meie arutelud olid väga põhjalikud ma arvan, et me töötasime välja head kompromissid, mis parandavad seda raportit. ma ei hakka üksikasjadesse laskuma, aga ma rõhutaksin meie dokumendi peamisi sõnumeid, mille ta peaks välja saatma. Euroopa Liit peab tugevdama omaenda suutlikkust rahvusvahelises keskkonnas kiiresti tegutseda. kui Euroopa Liit soovib ülemaailmsetes asjades juhtrolli mängida, peab ta olema valmis mitmepoolses äh, keskkonnas kiiresti tegutsema. see tähendab, et me peame olema valmis vastu astuma ülemaailmsetele väljakutsetele, nagu näiteks energia, tarnekindlus, kliimamuutus, ränne, humanitaar- ja julgeolekuküsimused, finantsküsimused ja nii edasi. Euroopa Liit peab tugevdama oma äh, rolli ÜRO äh, süsteemis sees eriti mis tähendab äh, osa, mis puudutab osalust Peaassamblee töös ning samuti Julgeolekunõukogus. see ei saa toimuma nädalate või kuudega, aga meil on tarvis järjepidevat ja pikema perspektiivi lähenemist nende eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Liidu roll rahvusvahelistes institutsioonides ning öö, äh, öö, äh, mitmepoolsetes äh, sõjalistes organisatsioonides vajab tugevdamist. Lissaboni leping annab äh, uue instrumendi meil välispoliitikas ning seeläbi saab Euroopa tugevdada oma rolli rahvusvahelisel areenil. lõpetuseks on meil tarvis pikemaajalist strateegiat, mis paneks selgelt paika meie äh, poolt astutavad sammud, mida me peame astuma, saavutamaks oma suurem roll maailmas lõpetuseks soovin ma, et kõrge esindaja tuleks sellise strateegiaga ka välja. viimane märkus nüüd kompromissmuudatuste kohta. ma arvan, et nad on head, nagu ma juba mainisin, ning me oleme valmis neid toetama, aga kompromissmuudatusettepanek number seitse, kus me kutsume liikmesriike üles vähendama oma esindatust valdkondades, kus on pädevus Euroopa Liidul, seal ma sooviksin mitmes osas hääletust. ma arvan, et muudatusettepanek kaheksakümmend neli härra Milan Monilt oli täitsa korralik. raportöör ütleb, et nende fraktsiooni seisukoht seisneb, sõltub sellest, kui julgelt me tegutseme. mul ei ole selle vastu midagi, aga samas võib juba ka olla, öelda, et meie seisukoht see sõltub sellest, kui realistlikud me oleme. kui me tegutseme julgelt, tuleb silmas pidada siiski ka reaalsust, suur tänu. suur tänu, härra Kukan. proua Šake. härra Lambsdorfi asemel. suur tänu, härra esimees minagi tahaksin tänada raportööri ja kolleege liberaaldemokraatide nimel viljaka koostöö eest ning ka selle eest, et paljud meie mõtted muudatusettepanekute näol kaasati. tegemist on väga päevakajalise ja olulise teemaga ning me soovime, et Euroopa Liit tegutseks ülemaailmsel areenil aktiivsemalt. ma arvan, et liikmesriigid peaksid rohkem öö, lootma Euroopa Liidule võimukeskusena kui Euroopa Liit tegutseb ülemaailmsel areenil, on ta tõhusam ning me saame paremini kaitsta oma kodanike huve, aga ja kolleeg Kukan juba viitas sellele, on tõusmas protektsionism ja rahvuslus. seega annab see raport meile ka uut kodutööd. siin tuuakse välja Euroopa Liidu ja liikmesriikide tulevased ülesanded, aga kutsutakse üles ka tegutsema liikmesriike, liikmesriikide poliitikuid ja valitsusi. et Euroopa Liit suudaks kaitsta oma huvisid. selleks peab aga Euroopa Liit olema tõhusam ja koordineeritumalt tegutsema. suur tänu koostöö eest ning loodetavasti meie sõnad saavad ka öö, äh, tegelike tegude kuju. suur tänu, proua Šaake! härra Scholz. kuue fraktsiooni nimel. jah, suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin raportööri tänada selle töö eest ja selle eest, et ta üritas leida kompromisse variraportööridega. ma räägin Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel, sest kui ma vaatan seda hääletusnimekirja, siis paneb mind imestama see, et miks te leiate, et äh, et tuleks tagasi lükata kõik Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ettepanekud, näiteks muudatusettepanek üksteist, ma saan aru, et te olete selle poolt, aga kui nüüd aus olla, siis see üllatab mind, kui te räägite Euroopa Liidu rollist rahvusvahelistes organisatsioonides ja tuleb äh, hakkama saada selle väljakutsega, et Euroopa Liit saab liikmeks äh, ja meie liikmelisus äh, WTO-s. see tähendab, et meil on ka vastutus loomaks vastastikuse mõistmise kliima, et me tunnustaksime oma partnereid võrdsel tasandil. sellepärast ma paluksin, et te selgitaksite, miks te olete teinud sellised ettepanekud. Grazie, onorevole Scholz, non ci sono altri interventi di kolleeg- aitäh, härra Šolts, rohkem keegi sõna ei soovi, nii et äh, anname raportöörile sõna. keegi ikkagi on veel, ma ei näinud teid, vabandan. härra Milan Mon, palun. härra Kukan mainis mõningaid punkte, mis äh, mulle selle raportööri huvi pakkusid, aga äh, siin on ainult kaks minu oma muudatusettepanekut, millele viitaksin ja mida ei kata kompromissid. tahaksin äh, neid äh, mainida mitmetele variraportööridele ning ka raportöörile endale, sest leian, et tegemist on üsna väärtuslike. üks, kolm, viis, mis puudutab OSCE-d. Äh, siin ei ole, OSCE-s ei ole sellist vaatleja staatust. ning Euroopa Liit eh, de facto eh, liigub eh, nii kaugele, nagu menetlusreeglid lubavad. Astana tippkohtumisel rääkis Belgia eesistuja, siin teatud edusamme suude, on suudetud saavutada, sest Euroopa Liit on võtnud de facto endale endise komisjoni koha seal. OSCE puhul on siis asjad ühesõnaga korras. muudatusettepanek Äh, al-, algtekst lihtsalt räägib vaatleja staatusest, äh, aga sellist asja ei ole olemas. NATO puhul ma poelda, pooldan seda, et meie suhteid NATO-ga parandatakse, et toimuksid regulaarsed kohtumised NATO peasekretäriaadi ning kõrge esindaja vahel. see on samuti küsimus, mida me peame uurima, seetõttu esitasin muudatusettepaneku ja mõte oli siin, et äh, organisatsioonilises mõttes äh, on mõlemal poolel äh, vaatleja staatus, me peame seda küsimust tähelepanelikult uurima, seetõttu esitasin muudatusettepaneku, mis selle punktiga just tegelebki. ehk siis me peame uurima sellise vaatleja staatuse mõjusid ja seda, mida see tegelikult ka tähendab. suur aitäh! aitäh, rohkem keegi sõna ei soovi, niisiis, nagu ma varem ütlesin, annan nüüd sõna proua Munissile lõppsõnaks. suur aitäh, härra esimees väga huviga kuulasin, mida härra Milan Mon ütles muudatusettepaneku sada kolmkümmend viis kohta ja selle kohta, et Euroopa Liidul on vaatleja staatus. reaktsiooniks äh, lähen nii-öelda sammu võrra kaugemale, mis puudutab Euroopa Liidu esindatuse taset juhtudel, kus me ei saa olla liikmed, saab olla vaatlejaliige ja kui liige saab olla, siis Euroopa Liit liige peaks ka olema. see sõltub äh, nende organisatsioonide põhikirjadest ning äh, mis puudutab OSCE-d, siis siin vaatan teksti üle ja mis puudutab NATO-t, äh, jällegi peaks minema sammu kaugemale selles osas, milline on Euroopa Liidu osalemistasand ning see peaks toimuma vastavalt iga organisatsiooni reeglitele. härra Scholz, mis puudutab Kaubanduskomisjoni, Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni muudatusettepanekuid, siis põhimõtteliselt võin ma olla kõigiga nendega nõus, aga raport üritab tegeleda Euroopa Liidu rolliga. sellistes üksustes nagu WTO, nii et kui me hakkame siin tegelema Euroopa Liidu enda sisemiste asjadega, siis see antud raporti puhul tegelikult ei ole asjakohane. või kui nõutakse, et liikmesriigid äh, võtaksid äh, vastu mingi konkreetse äh, strateegia, need on taotlused, mis lähevad liikmesriikidele ja seetõttu jäävad väljapoole selle raporti ulatusest, mis tegeleb Euroopa Liidu rollidega sellistes üksustes nagu WTO. To-, toetan aga muudatusettepanekuid äh, üks osa kolmest, osa neljast ja üheteistkümnest, ma arvan, et need on vastavuses nende mõtetega, mille rahvusvaheline kaubanduskomis-, rahvusvahelise kaubanduse komisjon esitas ning äh, sobivad raportisse, sest need räägivad sellest, kuidas Euroopa Liit Euroopa Liiduna saab mängida oma rolli erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ning praegusel konkreetsel juhul siis WTO-s ning teistes äh, üksustes, mis tegelevad rahvusvahelise kaubandusega nagu UNCTAD. aga me ei saa teha mingeid konkreetseid soovitusi liikmesriikidele, sest et nad, see jääb tegelikult selle raporti ulatusest välja, me ei saa rääkida ka selliste organisatsioonide poliitikatest, kus Euroopa Liit on liige aga kui te hääletate nende muudatusettepanekute poolt, millele ma just viitasin, siis ma arvan, et Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni muudatusettepanekute vaim saab austatud. homsel hääletusel, ma arvan, saavutame me raporti, mis peegeldab kõigi arvamusi komisjonis äh, ja vaatan hääletusnimekirja üle vastavalt äh, sellele, mida täna pärastlõunal siin debatis kuulsin aitäh, äh, proua Munjas, nagu te teate, siis hääletame selles osas homme. ning äh, mais jõuab see täiskogu ette. nüüd äh, saame jätkata päevakorra järgmise punktiga, mis on kinnine koosolek. niisiis paluksin personalil, kellel ei ole luba siia jääda ning äh, kõigil, kes ei ole äh, komisjonis äh, lahkuda saalist enne, kui siia saabub meie Iraagi delegatsiooni juht Jana Hibaškova, sest ta on kohe saali sisenemas nii et kui te saalist lahkute, siis saame jätkata järgmise päevakorrapunkti.